So, colleagues. head kolleegid, tahaksime jätkata meie koosolekut. olge head, võtke istet. jah, suur aitäh, et olite arusaajad, et äh, pidime edastama väga olulise sõna, äh, sõnumi äh, Šveitsi meediale, kuna see päevakorrapunkt just oli. aga nüüd tahaksin öelda tere tulemast ka Arengukomisjoni kolleegidele, just Toomas Tobeele, esimehele kes minu kõrval siin istub. tere tulemast, tere kolleegid teile. ja tahaksin öelda tere tulemast ka Euroopa Välisteenistuse Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna eest vastutava tegevdirektori Gunnar Viigandile. Äh, tere tulemast. tundub, et olete iganädalaselt juba meie juures siin. ja ka Defco koostöö ja arengu peadirektoraadi Aasia ja Lähis-Ida direktori Per Ahmilatiga ütlen tere tulemast räägime viimastest arengutest Afganistanist, sealhulgas ka Euroopa Liidu suhetest äh, Afganistaniga. tahaksin paluda äh, teil, et andke palun ülevaade Euroopa Liidu Afganistani strateegia osas, äh, ka valimiste järgsest olukorrast ning Euroopa Liidu arengu ja muudest abidest, mida Afganistanile edastatakse. kui soovite, siis palun äh, Öelge ka seda, mis seisus on partnerlus ja arengu kokkulepe äh, ratifitseerimine riigiga. Euroopa Parlament, nagu te teate, on oma nõusoleku sellele äh, lepingule andnud käesoleva aasta märtsis kolleegid, algselt kutsusime ka Roland Kobia siia, kes on Euroopa Liidu eri Äh, saadik Afganistani juures, aga kahjuks ei ole ta täna, sel nädalal Brüsselis. sellegipoolest olen ma veendunud, et meie kaks äh, kõnelejat äh, on väga pädevad, et rääkida ummikusse jooksnud rahuprotsessist riigis, mis on tegelikult siis härra Kobia töö peamine sisu. ning omalt poolt märkus on see, et kõigepealt annaksin Toomas Tobeile sõna ja siis läheme edasi, palun suur tänu, David. Äh, tere taas äh, Ahveti ja TV liikmetele. Äh, väga meeldiv on seda peakorra, päevakorrapunkti arutada koos. Afganistan on tähtis riik nii Euroopa Liidu jaoks, mis puudutab julgeolekut, kui ka poliitiliste suhete osas ning ka humanitaarküsimused ja arenguabi ei ole mitte vähem tähtsad. tahaksin rõhutada, et Euroopa Afganistan on äh, suur arenguabi saaja ja kolm koma viis miljardit eurot on kahe tuhande teisest aastast Euroopa Liidu poolt riiki voolanud. Mm, eelmisel aastal äh, leppele TV komisjoni nimel andsime nõusoleku ning äh, meie äh, mõte oli see, et äh, lepe võiks aidata äh, alates kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast juba rahuprotsessile äh, kaasa ja ka äh, vastutusraamistik äh, muuhulgas äh, oleks siis tagatud äh,. meil on väga hea meel oma külaliste üle, tahame näha, kuidas äh, rakendamine on äh, läinud, eriti kui arvestades, et Afganistani poliitiline julgeolekuolukord on keeruline. selle Ehm, see kriisiolukord on nüüd tekitanud olukorra, kus Afganistani inimesed, kes elavad vaesuses, on kolmkümmend kaheksa protsendi pealt kaks tuhat kaksteist tõusnud viiekümne viie protsendile kaks tuhat seitseteist ja viis ja pool miljonit inimest vajavad humanitaarabi. väga palju on ka äh, sisepagulasi äh, alates sellest hetkest, kui konflikt lahvatas. nii et äh, väga murettekitav perspektiiv ja pilt, mida me täna arutame annan siis äh, sõnajärje edasi Gunnar Viigandile seitsmeks kuni kümneks minutiks, äh, ütleb härra McAllister. suur tänu teile, äh, härrad esimehed. räägin kohe koostöölepingust, mis puudutab partnerlust ja arendustegevust. detsembrist kaks tuhat seitseteist on see rakendamisfaasis, seitseteist liikmesriiki on siiamaani selle leppe ratifitseerinud ja kas kakskümmend seitse või kaheksa ratifitseerib selle, enne seda ei saa me midagi teha, äh, aga äh, praegu oleme äh, lihtsalt suunamas oma kõikehõlmavat tegevust Afganistaniga. praegusel nädalal on tegemist Afganistani nädalaga vist Euroopa Liidus, kuna Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna äh, Äh, esindajad on olnud siin ning ministrid äh, arutasid, arutavad esmaspäeval äh, olukord Afganistanis, oleme seda ette valmistamas, seda kohtumist. tegemist on stabiilsuse vaatenurgast väga olulise hetkega ja ka tuleviku arenguperspektiivid Afganistani osas Äh, on äh, olemas võimalik, et tekib uus äh, sisekonflikt, aga ka võimalused rahu tagamiseks on olemas, kõik sõltub võimudest ja ka kodanikest ning oluline on see, et me kasutaksime ära head võimaluste akent rahu loomiseks ja kindlasti olulist poliitilist rolli mängib siin ka Euroopa Liit kuigi tegemist on ainult ja äh, ainult mitte vähendavas mõttes äh, arenguabi tagajaga. Äh, numbrid said juba mainitud, vaesuse määr on tõesti hirmutav. seitsekümmend viis protsenti oma riigieelarvest on tegelikult tulnud välisdoonorite käest. positiivne muutus on toiminud, toimunud, toimunud Äh, mis äh, puudutab äh, kas rahu saavutamist ühest küljest või teisest küljest uue konflikti lahvatamist, me peame olema igal juhul mõlemaks valmis. Euroopa Liidu perspektiivist on oluline rääkida ka demokraatidega Afganistanist, võimalik, et ka teise osapoolega. oleme mänginud positiivset rolli viimastel aastatel, oleme väga tugevalt öö, toetanud hoolimata äh, äh, sellest, et julgeolekuoht on tõsine. Äh, Talibaniga USA läbirääkimised, oluline on see, et toetada tuleb rahumeelset ja püsiva rahu saavutamist, mida tegelikult mitmed osapooled juba kõrvale heitsid. kaks tuhat üheksateist septembris kokku lepitu juba tegelikult äh, rajab teed äh, Afganistani demokraatiale, julgeolekuolukorrast oli tegemist tegelikult kõige paremini organiseeritud valimistega, aga peab ütlema, et osaluse määr muidugi on väga pettumust tekitav, äh, registreeritud valijaskonnast vaid kakskümmend protsenti käisid valimas ja mm, biomeetriliste andmete lugejat kasutati esimest korda nende üldvalimiste puhul meil ei ole veel äh, läbirääkimiste esimese, äh, esimesi tulemusi, esimese vooru tulemusi. Äh, selle kuu lõpupoole need avaldatakse ja meie eesmärk on tagada, et häälte lugemisprotsess lõpeks niivõrd kiiresti kui võimalik. Euroopa ettevõtet äh, on aidanud äh, seda äh, hääleõiguslike inimeste tuvastamise biomeetrilisi tehnilisi lahendusi tagada niimoodi, et üks inimene ei saaks sellist, ei saaks hääletada mitut korda. samuti on toetatud neid valimisi ja parlamendivalimisi kaheksateistkümne miljoni euroga me arvame, et presidenti ei valita rohkem kui viiekümne protsendi häältega esimeses voorus ära ja seetõttu ootame, et teine äh, valimisvoor toimub järgmiste kuude jooksul ning äh, kartus on, et äh, selle vaakumi tõttu tekib ka poliitiline destabiliseeritus, võimalik kaos riigis. peame tagama seda, et korrektsed protsessid jätkuvad ja et on legitiimne president ja demokraatlikult legitiimne valitsus, mis on Talibani osa Äh, läbirääkimistel, rahuläbirääkimistel, mis on äh, siis osaliseks äh, Talibani ja Ameerika Ühendriikide läppe osas. kui Mogherini oli käesoleval aastal Kabulis, siis ta ütles, et kõigepealt lähtuge, lähme valimistele ilma, et oleks rahuprotsess käivitunud ja vastupidi ka. ja kui rahuprotsessist endast rääkida, siis äh, tuletage meelde, et viie punkti äh, ettepaneku tegi ministrite konverentsil Genfis novembris kaks tuhat kaheksateist kõrge esindaja poolt, selleks, et aadata äh, rohkem kaasavat rahuprotsessi, et aidata reformidega, sealhulgas ka julgeolekusektorit, et aidata endistel võitlejatel reintegreeruda ja nende peredel samuti ning aidata äh, äh, te-, tegutseda eh, tuleviku rahuprotsessi garandina. Eh, aprillis eh, on nõukogu järeldustes see mm, ka vastu võetud ning meie oleme oma põhimõtetele jäänud truuks. oluline on pigem konsolideerida ja mitte lõhkuda mm, ning tagada ka põhiseaduslik jätkuvus riigis. meil on väga põhimõttelised seisukohad mida ei saa tegelikult kõikide rahvusvahelisse mm, Äh, rahuprotsessi toetajate osapoolte kohta öelda. töötame koos oma arengu äh, kolleegidega selleks, et panna paika põhimõtted, kuidas panustada, mitte ainult tagades tsiviiltoetust, aga Euroopa poole pealt, vaid rahvusvahelise poole pealt samuti. selleks, et oleks jätkuv äh, toetus selle riigi juhtimisele, et juhtimine saaks jätkuda. otsesed läbirääkimised Talibani ja USA vahel on väga olulised just äh, lühiajalises perspektiivis, sellepärast et äh, need panevad paika ka mm, Ameerika Ühendriikide sõjaväe osalise taandumise ja ka terrorivastase võitluse äh, panustamise Ameerika poolt. oluline on see, et siia juurde tuleks rõhutada ka, et vägivalla vähendamine on eesmärk ja ajutine äh, relvarahu läbirääkimiste jooksul, et lõpuks muutuks see püsivaks äh, vaherahuks, kui äh, läbirääkimiste tulemusi rakendatakse nüüd kõige lühiajalisem, olulisem meede on, et ei tohiks olla rohkem tsiviilohvreid. Euroopa Liidu positsioon on olnud rõhutada kaasatavust. läbirääkimistesse tuleb kaasata mitte ainult Afganistani valitsus, mis on ülioluline, aga sinna juurde ka Afganistani demokraatlik opositsioon ja kodanikuühiskonna esindajad. Afganistan näeb Euroopa Liitu olulise toetajana inimõiguste, õigusriigi põhimõtete ning vähemuste kaitse osas lisaks ka naiste õiguste toetamises, mille äh, saavutamise nimel me oleme palju vaeva näinud. Äh, protsess pärast hiljutist president äh, Trumpi säutsu, mis pani ootele läbirääkimised Talibani ja USA vahel, aga saime uuesti sisse, kahekümne teisel oktoobril oli USA eriesindaja äh, kohal, Euroopa Liit ja mõned liikmesriigid, sealhulgas protsess läks edasi Hiina, Venemaa, Pakistani ja USA kohtumisega Moskvas. ja nüüd on ees ootamas kohtumine, mis on Afganistani sisene dialoog, toimub Pekingis ja ootame, et novembri kolmandal nädalal see aset leiaks, kus Euroopa Liit Äh, nagu Pekingis äh, Federica Mogherinile öeldi kümme päeva tagasi, et äh, oodatakse meid samuti. see aitaks luua edasisele arengule hea atmosfääri, et kaks osapoolt Afganistanis siseneksid reaalselt läbirääkimistesse. ootame, et see Oslos õige pea aset leiab kui saan hiljem äh, võimaluse, siis kommenteerin hea meelega ka teatud äh, regionaalsete partnerite rolli selles osas, aga nüüd annaksin sõnajärje edasi oma äh, kolleegi arengukoostöö peadirektoraadist. mikrofon, palun. Yes uh,, two points really, the first one on the state of play. jah, veel kaks punkti kõigepealt asjade hetkeseis seoses meie koostööga Afganistaniga ja teiseks vaatame eh, tulevasi pingutusi rahu saavutamiseks. ja paraku mulle nii ei meeldi seda nimetada, aga räägime siis eh, reeglitest eh, Afganistaniga suheldes ja edasistes rahuläbirääkimistes. mis puudutab nüüd asjade hetkeseisu, Afganistan on esimene suurem eh, riik või üks peamisi meie arenguabi partnereid või siis sinna, kuhu meie arenguabirahad lähevad. rahu ja stabiilsust oleme alati väärtustanud. ja vaatame ka meie jõupingutusi kogu eh, piirkonna valguses terviklikult alates kahe tuhande viieteistkümnenda aasta arengukoostöö koosolekust Brüsselis praeguses eh, mitmeaastases finantsraamistikus, selle raames umbes üks koma kolm miljardit eh, oleme me kulutanud. ehk siis umbes kakssada miljonit aastat. kõigepealt rahu ja demokraatia, teiseks eh, kestlik majanduskasv ja töökohad ja kolmandaks põhiteenuste pakkumine kodanikele on need meie peamised punktid kümme miljonit oleme kõrvale pannud ka selleks, et üritada investeeringuid segarahastumistoimingute kaudu uuesti eh, eh, hoogustada. kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, et anda teile ülevaade meie programmidest, mis sel aastal käivitati või käivitatakse, üks nendest käsitleb Afganistani kaubandusolukorra parandamist selleks, et riik oleks paremini ühendatud oma naabritega siis toetame põllumajandusettevõtlust miljonite eurodega ja see on osa meie jõupingutustest luua uusi töökohti ja põllumajandus on kindlasti see, kus on seda kõige parem teha. nii meie investorid kui ka, nii donorid kui ka investeerimispank on seda öelnud. siis kodanike harta, nii-öelda selline harta selle kohaselt eh, pakutakse kogukonna tasandil erinevaid teenuseid. seitseteist miljonit läheb eh, selle toetuseks. siis eh, seega töökohad, töökohtade loomine, rahu tagamine ja selline suurema tulu saavutamine, need on meie peamised prioriteedid praegu praegu on olukord ebakindel, oleme sellises ebakindlas eh, eh, ajahetkes praegu rahukõnelustes, aga eh, üldine konsensus on, et peamine põhimõte, mida tuleks jälgida, on see tuleviku mõttes, et ei tohiks lasta riigil tagasi langeda reformide osas, ei tohi kuidagi taandarengut toimuda ja see puudutab põhiväärtusi, mida Euroopa Liit järgib, sooline võrdõiguslikkus, lastekaitse, kõik sellised teemad ja kogu eh, edasi jõutud või kogu saavutatu ei tohiks selle vastupidises suunas uuesti liikuda või tagasi liikuda. aga nagu kolleegid juba ütlesid, Afganistan on ja jääb pikaks ajaks veel sõltuvaks eh, välisabist riik või riigil ei ole lubatud eh, hakata laenama eh, ja hoolimata eh, riigi rahandusministri tublidest jõupingutustest on see valuutafondi ja Maailmapanga selge seisukoht, et riik ei tohiks hakata praegu laenusid võtma me ise kasutasime eh, selliseid eelarvekohaseid eh, abiosutusvõimalusi, ehk siis Euroopa Liidu eelarvest eh, tulevad need vahendid. ja suurem osa teisi toetajaid teevad seda samuti, nad tegutsevad oma eelarve raames, kas otseselt nagu meie või siis, nagu me samuti tegelikult teeme, Nad teevad eh, seda Afganistani eh, taasülesehitamise fondi kaudu. ja loomulikult ei ole sinna hulka arvatud kogu eh, abi EKO kolleegidelt humanitaar, liidu humanitaarametist paari sõnaga ka sellest väga olulisest piirkondlikust mõõtmest ja meie tegevuse piirkondlikust mõõtmest. kuna see piirkondlik mõõde kerkis selgelt esile siis, kui me korraldasime Brüsseli konverentsi ja toetajate konverentsi, on tegu sellise aspektiga, mis on praegu piirkonna riikide suures, suure huvi all eriti Kesk-Aasia riikide puhul umbes pool miljardit eurot oleme sellistele projektidele kulutanud Kesk-Aasias ja ka Afganistanis, millega tegeldakse piirivalve ja julgeolekuga, piiriülese kaubanduse ja investeeringutega, energeetika ja, ja keskkonna ja hariduse ja kultuuriga. näiteks eh, Usbekistani valitsus eh, pakub väljaõppevõimalusi noortele Afganistani kodanikele investeeringud sidususse, Afganistani sidususse eh, jäävad ka tulevikus väga oluliseks eh, ja üritatakse Afganistani eh, siis piirkondlikult edasi arendada. mul on veel näiteid siin, kui need teid huvitavad. aga ma ütleksin, et kõige olulisem, siis räägin põgusalt ka abist veel, millega on eh, loodud selge side valitsusega, kahe tuhande kuueteistkümnenda ja kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lepingud eh, ja Genfi konverentsi eh, põhjal sõlmitakse veel kolme aast-, kolmeks aastaks need lepingud. nii et viis aastat täiesti prognoositavaid toetusi Afganistani eelarvesse selleks, et luua vajalik Eh, fiskaal- või eh, eelarvekeskkond, eh, selleks, et neil oleks raha, selleks, et julgeolekut arendada, palkasid maksta ja nii edasi. ja vähem on raha ka selleks, et näiteks sotsiaalpoliitikaid, sotsiaalpoliitika valdkondi toetada ja arendada. sellega oleme üsna rahul ja ma arvan, et oleme tunduvalt seal edasi liikunud ja head tööd teinud ja meie kuvandit seal arendanud. ja ümberpaigutamise küsimus või sisepagulaste küsimus on olnud väga oluline meie jaoks, vaatame dünaamilist, dünaamiliselt seda, mis puudutab Afganistani naabreid ja Pakistanist tagasipöördumisi, hulgaliselt inimesi on seda teinud, paljud inimesed pöörduvad ka Türgist eh, nüüd tagasi. umbes kakssada eh, tagasipöörduvat inimest päevas on praegu eh, Kabuli andmetel ja ka teiste linnade andmetel see arv ja meie pakume tuge ka selle mõõtme raames. vaatame lisaks rändele ka nende inimeste taasintegreerimist riigi majandusse kui me vaatame nüüd edaspidist aega ja rahuprotsessi tulevikku, siis me üritame toetada Afganistani jätkuvalt loomulikult eh, ja paralleelselt rahu eh, jõupingutustega, rahuprotsessiga, aga me üritame eh, võimalikult hästi reageerida olukorrale ja kui see rahuprotsess nüüd edasi areneb ja meil on võimalus või valitsusel on võimalus jõuda uute toetuse saajateni, kui siis sellisel juhul peame kiiresti reageerima, pakkuma humanitaarabi esiteks ja teiseks ka valitsuse programme laiendama eh, nendesse piirkondadesse, eh, kes avalikke ja, ja valitsus siis pakub avalikke teenuseid. me valmistume eh, selleks, et reageerida rahuprotsessi eh, tulemustele. nüüd seda silmas pidades loomulikult eh, me vaatame ka neid suhtlusreegleid ja meie jaoks on tegu näitajate koguga, mis panevad paika selle, kuidas Euroopa Liit peaks Afganistaniga suhtlema Need ei tohiks olla kuidagi ette paika pandud selles mõttes, et meie ei ole läbirääkimiste osalised, Afganistani sisepooled tegelevad sellega, aga me näitame, millised elemendid on meie jaoks kõige olulisemad. üks nendest on see, et ei tohi toimuda taandarengut juba saavutatu osas, nagu ma juba ütlesin. samas on meil ka teisi tingimusi, mis on erinevate vahenditega seotud, näiteks mida me kasutame eh, eelarvealane äh, tugi, äh, me tahame eelarve läbipaistvust, äh, seda, et õiged, õiged poliitikameetmed oleksid kehtestatud ja finantshaldus toimuks korralikult nii et ilma nende tingimusteta me abi ei osuta, see peaks olema Afganistani valitsusele selge, hoolimata sellest, milline see valitsus saab olema. selge on see, et Euroopa Liit on neutraalne, ta toetab riiki Afganistani neutraalselt, me ei toeta ühte või teist valitsust, me toetame Afganistani elanikkonda üldiselt. siinkohal aga lõpetan ja saame arutelu käigus veel neid küsimusi käsitleda aitäh teile mõlemale nende sissejuhatavate märkuste eest, nüüd saame arutada seda, mida me kuulsime ja ma arvan, et kõigepealt annaksin sõna Anna eh, Fotigale, kes eelmise ametiaja jooksul oli meie Afganistani teemade raportöör, palun. aitäh, juhataja, ja suur tänu ka meie külalistele selle eest, et nad tutvustavad meile oma seisukohti seoses hatside hetkeseisuga ma loodan, et ratifitseerimisprotsess saab olema sujuv ja et meil on võimalik eh, need lepingud korralikult rakendada. meie siin kõik omavahel teame, millised on meie väljakutsed julgeoleku valdkonnas sellel üsna olulisel hetkel me loodame, et see areng saab olema positiivne, aga samas me teame, kui eh, habras on see tasakaal seal praegu. ja mõned sammud on sellised, mis võivad eh, seda protsessi loomulikult õõnestada. nii et ma tahaksingi küsida selle kohta, milline on USA praegune äh, või praeguse tegevusega seotud äh, olu. me teame, et teatavaid äh, hädaolukorra plaane on paigas juba, kui seal USA taganeb ja oluline on hinnata äh, seda, millised on Afganistani siseste osapoolte äh, soovid praegu ja mis, kuidas te hindate Talibani osalust, kui, milline on nende mõjuvõim praegu ja kuidas te hindaksite, kui tõenäoline on see, et me positiivsed tulemused saavutame? aitäh, Anna Fatiga. Javier Naat, palun. ma kuulasin tähelepanelikult kuulasin tähelepanelikult. kui te kirjeldasite tegevusi ning soove, kuid olukord koha peal on selline, et Afganistan on omaenda ajaloo tagajärg ning eh, usbekid ja tadžikid, usbeki sealjuures juhatab eh, genotsiidis osalenud kindral eh, Husben ning eh, Hashara, eh, kes tegutsevad riigi keskosas, kes samuti kontrollivad riigi keskosa, ülejäänud piirkonnad kuuluvad pustudele, kellest enamus äh, toetab Talibane. keegi meie seast ei toeta nende barbaarset maailma nägemust, kuid samas äh, on nad paratamatu osa reaalsusest. ilma nendeta ei ole ka mingit lahendust probleemidele ning mina mõtlen praegu, et kas valitsus äh, on midagi enamat kui Kabuli linnavalitsus, sest väljaspool Kabuli on äh, valitsuse olemasolu äh, pigem äh, naljategu, kui näiteks Hispaania väed pidid osalema näiteks koolide ehitamises äh, Afganistanis või näiteks äh, niisutuskanalite ehitamises, nad ei saanud, siis polnud tsiviilvõimul võimalik seda teha, seda ei saanud teha piirkonnas, kus lääne väeüksusi ei olnud, rääkigem asjadest õigete nimedega. kui räägime eh, kui me räägime läbirääkimistest, siis toimuvad äh, läbirääkimised Talibani ja ameeriklaste vahel, sest äh, keskvalitsus Talibani ei usalda. Äh, samuti ka mitte Pakistani luureametis, sest ka viimased teevad tihedat koostööd Talibaniga. me peaksime unistustest loobuma ja muutuma pisut realistlikemaks. mul on väga lihtne küsimus milline alternatiiv on äh, olemas läbirääkimistele Talibaniga, kui me räägime siin äh, näiteks äh, sellest meeste ja naiste võrdsusest, ma loomulikult olen selle poolt, kuid iga inimene, kes midagi teab Afganistanist, ma ei räägi siin mitte Kabulist, vaid muust Afganistanist, siis traditsioonid tingimata ei toeta äh, Äh, võrdsust ning äh, kui hakkame rääkima äh, sugudevahelisest võrdsusest, siis me räägime jälle unistustest ja mitte sellest, mis tegelikult toimub. Thank you, Javier. Next is. aitäh, Javier. idee nimel Dominik, palun. Merci, monsieur. suur aitäh. kahe tuhandendast aastast peale toimunud sõjaline toetus äh, arenguabi miljardi euro eest aastas. Euroopa Liit, Euroopa Liidu liikmesriigid on selle taga seisnud ning nüüd istume jälle ja peame läbirääkimise Talibaniga, Talibaniga. Afganistan on läbi kukkunud riik, põhiline oopiumiga varustaja kogu maailmas ning eh, mina olin algusest peale Afganistani sõja vastu olnud ning selle kõigel võib olla suuri tõsiseid tagajärgi eurooplaste ja sel aastal on seitseteist tuhat afgaani üritanud äh, jõuda Kreekasse ning mässud Kreeka saartel on näidanud, kui tõsiseks olukord võib äh, minna. Äh, ja Eh, teoorias peaks olema võimalik neid inimesi Afganistani tagasi saada, kuid tegelikult ähm, on see väga keeruline. Prantsusmaa on saatnud tagasi üksteist inimest aastas Afganistani. Eh, kas teil eh, on Afganistaniga kokkuleppeid immigratsioonivoogude pidurdamiseks ja kuidas oleks võimalik tagasi viia illegaalseid immigrante aktsepteerivates tingimustes? aitäh, proua Pild härra Kaaler, palun. ja, äh, suur tänu. praegusel hetkel on jäänud mulle selline mulje, et äh, lootsime läbirääkimiste peale, mis oleks äh, toonud tulemuse, oleks viinud see aga selleni, et Taliban oleks koos teistega kontrolli võtnud riigi üle ning võitlejad kasutanud, aga oleks ka kindlasti äh, mõjutanud valitsust. ja äh, kuna see ei ole juhtunud, siis meil on hirm, et äh, sõda jätkub erinevates piirkondades. ja kui me kokku lepime, siis on oluline see, et ka Afganistani valitsus oleks kaasatud mingisuguses punktis. mina ei täpselt ei saa aru, kus, kuidas me saame seda eurooplastena USA ja Taliban istuvad koos, Taliban aga ei tunnusta mitte Afganistani valitsust. Nad ütlevad, äh, lihtsustan siin, et kui me äh, läänes, meil on midagi öelda, siis äh, meie peame seie ees seisma, et tegemist ei oleks terroristide kasvulavaga ning mingisuguseid kuritegelikke rühmitusi sealt välja ei kasvaks, aga mm, ülejäänu korraldame me siin omavahel. Afganistani valitsus peab selle projektiga kaasa tegema. ja meie, mm, kui meil on tegelikult äh, ühe, äh, ühiskonna tasandil midagi saavutatud koolides, lastehariduse, naiste kaasamise osas, kui kaugele oleme meie valmis minema ja millistel tingimustel andma äh, toetusrahasid. ma ei kujuta ette, et riigis, kus Taliban de facto kõige kõrgemat valitsemist äh, täidesaatvat võimu äh, praktiseerib äh, kõige kõrgematel tasanditel, et meie programme neid toetame, sest et enamik nendest programmidest on just keskendunud tütarlastele, naiste õiguste toestamisele, lastele, et nende ühiskonda aidata edasi arendada. ja hinnang on praegu, et kas meie siis peaksime lõpuks ütlema, et no nüüd aitab sellest ja me äh, hoolitseme selle eest, et meile ei tulene sellest riigist äh, ohtu äh, või rahvusvahelise kogukonna jaoks. kas see on pessimistlik vaade ja kas saate midagi positiivset siia vastukaaluks pakkuda, aitäh! Mihhail Kaaler. aitäh, härra Kaaler! nüüd on kaks sõnasoovijat veel. võtame siis kaks külaliskõnelejat ka. härra Tsimniok, ID nimel palun Ja, danke. Ach, Herr Zimniok, Entschuldigung. Macht nichts. Heute sind wir alle gleich. härra Zimnik, palun. Äh, meedia kaudu äh, sain ma teada, et äh, nüüd umbes neli nädalat umbes kolmsada Afganistanist pärit inimest on üle Iraagi piiri Türki jõudnud ja seal probleeme tekitavast teisest küljest, aga ma kuulen, et Türgi poole pealt on jälle äh, Afganistanist äh, äh, suunas. praegu tundub mulle, et Iraan püüab praegu Afganistani pagulaste hulka oluliselt vähendada, erinevaid põhjuseid on ilmselt selleks, aga tahaksin teada, et kuivõrd õige on see kahesaja inimese info äh, Eh, mida teie edastasite, sest see kolmsada inimest, kellest mina tean, tundub ka olema usaldusväärsest allikast pärit infost, info ja nüüd ma küsin, et kuidas on olukord Afganistanis eh, julgeolekuga? on erinevaid eh, provintse, kus Taliban ei avalda mingisugust mõju. kas seal võiks ehk inimesed tagasi saata tugevnemalt või vähemalt Iraani survet Eh, kuidagi ümber suunata, see oleks ainukene võimalus, sellepärast et muidu tulevad need eh, inimeste vood Euroopasse ja siin ei ole meil mingisugust ehm, eh, võimalust, me näeme, et inimeste tagasisaatmine toimub väga väikese protsendi siia tulnute osas ja kas me ei peaks siin Iraani peale pigem suunama ja mitte Euroopa peale, kas see oleks mitte õige suund? suur tänu äh, ja nüüd Hildegard Pendele, palun. jah, vielen Dank ähm.. Äh, suur tänu. Äh, paluksin, et te rääkisite äh, veel, kuidas on oluliste doonorite ja osaliste roll arengukoostöös ja kuidas on ka vabakond kaasatud sellesse tegevusse, mis on ju arengukoostöö jaoks väga oluline ning üleüldiselt, milline on äh, vabakonna töökindlus, kas nad on saanud võimestatud seal ning neil on olemas äh, oma jõud äh, ja kas nad on iseseisev äh, osaline nendes tegevustes. suur tänu! unustasime ära siin ühe kõneleja. kolleeg Stassilkovski, palun! Thank you and let me suur tänu! alustan sellega, et ütlen, mis on minu suhe Afganistaniga kaheksakümne kuuendal aastal, kui eh, Nõukogude okupatsiooni all oli riik, hakkasin seal käima ja tegelikult eh, tragöödiatsükkel saigi tegelikult eh, Nõukogude sissetungiga alguse, kui kommunistliku režiimi kukutamise ajal said nad teada sellest tegelikult üsna pea kümne aasta jooksul, et sinna armee saatmine oli viga, me saa-, saime jagu nendest äh, Afganistani võitlejatest, kes tahtsid, et niikuinii neist jagu saadaks, aga edasi tegime palju vigu. Äh, kommunismivastase afgaanide riigi taasülesehitustöö äh, jätkus ja siis, kui Talibanist jagu saime, viisime sisse omad väed, mis nüüd on tagantjärele tarkusena, et selge, et vale oli. pärast üheteistkümnenda septembri terrorirünnakuid äh, äh, olid, said Talibani võitlejatest jagu äh, vaid käputäis äh, Ameerika agente suurte rahakottidega kuue nädala jooksul tegelikult ja kui me nüüd äh, oleksime võib-olla mitte sekkunud otseselt äh, nendesse äh, protsessidesse, oleks olnud praegu meil paremad šansid, aga me ei andnud neid võimalusi endale sellepärast, et osaliselt äh, rahvusvahelised institutsioonid ei suutnud omavahel teha koostööd riigi paljudes osades ei olnud üldse võimalikki arenguabi anda, sellepärast et julgeolekuolukord oli niivõrd äh, keeruline. mikspärast äh, meie endi äh, tulenevatel põhjustel ei saanud me Euroopa Liidu ja NATO vahel teha koostööd. ainukene võimalus kuidagi Afganistanis edu saavutada oli NATO paluda ajutistele ülesehitustiimidele tuge, katust nii-öelda ja aga kuna äh, äh, Türgi ja Kreeka vahel oli Küprose probleem lahvatanud, äh, siis NATO enamiku liikmetega ei ole saanud koostööd teha selles olukorras. ja Afganistani suunal oleme saanud väga olulist hinda maksta oma poliitiliste vigade pärast. mina kardan, et oleme selle sõja lüüa saanud ja pärast seitseteist aastat ei ole saavutanud me rohkem kui sovjetid. ja ma kardan, et liberaalsemad või läänemeelsemad Afganistani inimesed maksavad selle eest kõrget hinda. aitäh, Ladislav, teile, ütleb esimees, enne kui annan sõnajärje oma, meie kahele kõnelejale. keegi räägib saalist mikrofonita. enne kui meie külalised saavad sõna, ütlen tere tulemast Afganistani suursaadikule Euroopa Liidu juurdes härra Nasifullah Salasai, tere tulemast Välisasjade Komisjoni koosolekule Eh, Gunnar Viigand tahaks vist algust teha, palun. Well, my first reaction to minu esimene vastus nendele väga öö, äh, masendavatele küsimustele, kommentaaridele see, et me peame rääkima Afganistanist tihemini. tegemist on riigist, kus meil on äh, pidevalt äh, massiivne kaasatus ja osalus, ükskõik, kas me räägime NATO-st, Euroopa Liidust või teistest võtmepartneritest üleilmselt ja samuti on meil väga tugev huvi vältida eh, julgeolekuolukorra eh, eh, halvustami-, halvenemist ning massiivset pagulaste voogu, nagu mainisite, Euroopa Liitu ning ka terrori eksporti enne mm, üheteistkümnenda septembri rünnakuid oli. ning et see oleks ka tagasitõmbumise koht nõndanimetatud islamiriigile, kuna, kui see mujalt välja surutakse. ning see oleks välisvõitlejate eh, džihadistide kogunemispunktiks. nii et ma arvan, et siin on eh, väga selgeid mitmeid eh, julgeoleku põhjuseid, mikspärast me ei pea mitte olema kaasatud ja pühendunud, vaid et oma tegevust Afganistanis ka suurendada. samuti on meil ka legitiimsed ootused Afganistani poolt mitte ainult, et Eh, jaapanlased, ameeriklased ja eurooplased, aga ka et hiinlased ja eh, venelased, eh, Pärsia lahe ääreriikide inimesed, et nad saaksid sellisest isoleeritud olukorrast üle Afganistani puhul ning Afganistan oleks ka laiema ümbrusega integreeritud. aga Afganistani inimestel on väsimus ohvritest, sõjast, kodusõjast ning nendest ohverdustest, mis on teinud äh, mitmed pered, et inimesed on pidanud pagema ja nii edasi. väga oluline arv tagasipöördujaid on äh, Pakistanist, mitte alati ei tule nad küll vabatahtlikult, ja Iraanist, kus äh, majandusolukord äh, läheb väga palju hullemaks ja väga kiire aja jooksul, teate isegi miks. nii et Iraani ja Pakistani poole pealt tullakse tagasi ja me räägime siin sadadest tuhandetest suurusjärgus. Euroopa tagasi, tagasipöördujate arv loomulikult on olulisem väiksem, kuigi et meil on ilma loata Euroopas peatuvate pagulaste tagasisaatmise programmid olemas, räägime sadadest inimestest alates operatsioonide alustamisest, aga samas naaberriikides on kümned, kui mitte sadad tuhanded inimesed, kes Afganistani tagasi pöörduvad. härra Nart, valitsus on rohkem kui lihtsalt Kabuli valitsus eriesindaja riigi puhul, mis on olnud Afganistanis väga aktiivne, kasutab seda, et valitsus esindab ainult Kabuli. valitsuse esindatus on ka demokraatliku mm, mitmepalgelise režiimi esindaja, äh, pluralistlik äh, demokraatlik lähenemine, mida iganes see kaasab, Äh, on esindatud, seal on inimesed, kes elavad äh, siis piirkondlikes pealinnades või äh, suuremates metropolides ja enamik territooriumist, mida praegu Talibani jõud kontrollivad. nii et võib öelda, et tegemist on patiseisuga. ja sellest tuleb teha omad järeldused. ning USA seda ju teebki praegu, rääkides läbi Talibaniga mitmed meie liikmesriigid on kontaktid Talibaniga, oleme need kontaktid algatanud umbes aasta eest. ja selge on, et Taliban peab öö, äh, oma öö, äh, võimaluse andma selleks, et lepitada riiki. paljud äh, talibanlased on ise väsinud öö, võitlemisest mitte ainult võitlejate juhid, vaid ka lihtinimesed ja mm, igal juhul tuleb äh, vigadest õppida, Talibani puhul on see nii, aga ma ei taha neid kuidagi äh, romantiseerida, nad peaksid aru saama, nad, neil on oma vaade, kuidas peaks äh, ühiskond toimima. ja äh, demokraatlik äh, legitiimsus äh, Kabulis riigi jaoks meil on siin oluline väljakutse, kus meil on äh, tugevad julgeolekuhuvid, äh, ka piirkondlikud ja majanduslikud huvid ja me ei saa jätkata äh, sellisel moel, et igaüks püüab Afganistani kaugsõdalasi või esindajaid kasutada. ükskõik, kelle huvides seal võitlus käib, kas USA, Hiina, Pakistani või Vene Föderatsiooni jaoks, me peame kõik kokku tulema ja tagama et on võimalik leida äh, selline valem, mis võimaldab kõikide Afganistani elanike kokkusidumist, see on teistes riikides ka juhtunud. seda nimetatakse kaasavaks äh, rahuprotsessiks. Te peate, äh, me peame tagama seda, et me ei ole ainult keskendunud läbirääkimistel Talibani ja USA-ga. läbirääkimisi on võimalik alustada siis, kui USA ja Talibani vahel on kokkulepe olemas, see on väga piiratud kokkulepe küll, mis vastab USA ja Talibani kohestele huvidele praegusel hetkel, aga kõikehõlmav kokkulepe tähendab seda, et peab olema ühtne arusaam selles osas, kuidas riiki arendatakse, kuidas riiki hallatakse ja juhitakse. ja Euroopa Liidu puhul äh, võib öelda, et aprillis on juba ministrid äh, leppinud kokku, et jah, me tahame olla äh, kaasatud Afganistani arendamisse. Euroopa Liit äh, on osa rahuprotsessist ja me tahame olla ka rahuprotsessi äh, garantideks omalt poolt ning tagada, et viimase kaheksateistkümnenda aasta põhiseaduslikud edusammud ei astutaks pikalt kohe tagasi. seda on ka Talibanile selgelt öeldud. see võib olla idealistlik maailmanägemus, aga alternatiiv on see, et kogu riik langeb kaosesse, rohkem on eh, ebakindlust, rohkem on julgeoleku eh, puudumist eh, ja et konflikti viiakse ka piiridest väljaspoole. oluline on seega tagada finantstugi aga äh, sellises konflikti olukorras, kus äh, parameetrid muutuvad, me ei saa öelda, et lahkume sealt koha pealt äh, niivõrd kiiresti kui võimalik, sest et see tuleb bumerangina meile tagasi. aitäh! ja siis palun komisjoni esindaja. jah, mõned aspektid, mis puudutavad rännet. ma arvan, et mitmed küsimused siin said esit-, tatud, mis äh, migratsiooni ning äh, inimeste ümberpaigutamist puudutavad, äh, olgu nad siis sunniviilised või mitte. Pakistan, Türgi, Afganistan on alati näinud inimeste voogude liikumist. viimastel aegadel oleme aga näinud seda, või tänane reaalsus võib öelda isegi, on, et kuus miljonit Afganistani inimest on eh, Pakistanis ja Iraanis tänasel päeval ja kaks ja pool veel Pakistanisse eh, pärast eh, väga suuri tagasipöördumisi viimastel aastatel, kus üks miljon afgaani on tagasi läinud oma koduriiki. Iraani puhul afgaani migrante on ajalooliselt väga hästi äh, Iraani valitsuse poolt soositud ja toetatud äh,, Neil on olnud baasteenustele ligipääs, tervishoid, haridus. ja nad on olnud ühiskonna osaks. aga iraanlasteks pole nad saanud. siis on alati ka traditsiooniline eh, hooajaline ränne Iraani ja Afganistani vahel. miski, mida me näeme ka teistes maailma piirkondades Iraan ei eh, survesta eh, Afganistan, afgaane eh, ära minema massiivselt. nagu ma ütlesin, praegu on Iraanis üle kolme ja poole miljoni neil. et kolmsada ei ole suur arv, nagu öeldud, ja võiks olla mingid põhjused selle kõrval, mis puudutab tavalist äh, rändega ümberkäimist ja äh, migrantidega ümberkäimist, mis neid tagasipöördumisi selgitab. väga oluline arv inimesi on tagasi tulnud ka Türgist. Äh, hiljutine arv näitab, et umbes kakssada päevas tulevad inimesed lennukitega äh, siis koduriiki tagasi meie ise äh, vaatame ka tagasipöördujatele, püüame aidata nende protsessidega. Mm, eriti, mis puudutab äh, afgaanide tagasipöördumist Euroopast. Euroopast tagasi äh, pöördujate puhul on tõesti, räägime ikkagi väga väikesest arvust. vahel tulevad nad kä-, käeraudades, sellepärast et Nad on Euroopast tagasi toodud eh, jälgides kogu eh, õiguslikku protsessi eh, ja õigusakte ning nendega väga austusväärselt käiakse ümber kuni sinnamaani, kui nad keelduvad tagasi pöördumast. nii et me oleme konkreetsed, karmid, aga samas me austame kõiki menetlusi, mis seaduse järgi ette nähtud on. Ähm, mis vabakonda puudutab ja seda, et nad on ennast rohkem jõustanud. Äh, ei ole mingisugust äh, üldist reeglit. Äh, oluline vahe on ka maapiirkondade ja linnakeskuste vahel. maapiirkondades selgelt traditsioonid on väga tugevad. aga teistes riigiosades me näeme seda, et äh, vabakonna organisatsioonid on olnud väga aktiivsed. eriti just vaprad Afgaani naised. teevad äh, rasket tööd selles osas, et nad äh, rõhuvad kvaliteetsele haridusele, selle andmisele ning võimestavad ennast ka majanduslikus ja poliitilises sektoris ja spordivaldkonnas, kus äh, on neil äh, hetkel samuti raske. Äh, väga suuri edusamme on tehtud, aga me räägime ikkagi väga pikaajalistest protsessidest. ja neid rühmi me toetame igasuguste abimeetoditega, mis meie käsutuses on ma arvan, et vist saigi kõik, välja arvatud, äh, mis puudutab Afganistani valitsuse kaasamist, siis ma arvan, et Gunnar juba vastas, äh, milline on Afganistani valitsuse kaasamine rahuprotsessi ja läbirääkimistesse, see on A ja O, sellepärast et tegelikult läbi ju räägivad Afganistani valitsus ja teised osapooled aga me teame, et arutelud USA valitsuse ja Talibani vahel on käinud ka selle üle, milline on selle protsessi kaasatus ja see kaasatuse osas on palju neid juhte, kes on endiselt väga mõjukad, äh, näiteks äh, etniliselt ja äh, piirkondlikult väga tugevad võimud ja äh, mõned äh, sõjaparunid, keda on siin nimetanud ka härra Nart, äh, ka neid tuleks kaasata läbirääkimistesse. ja mis puudutab arengukoostööd, siis sellest vaatenurgast ei taha me, et asjad läheksid väga kiiresti, sest äh, muidu nad nõuavad seda, mida ikka oma osa sellest pirukast, mis tähendab seda, et korruptsioon süveneb veelgi rohkem kui tänasel päeval aitäh! Thank you and uh, suur aitäh, aitäh kolleegidele, aitäh meie külalistele sellele mõttevahetuse eest. loomulikult on väga raske teatud järeldusi teha Afganistani küsimuses, see on väga keeruline teema. kuid samas äh, arengukoostöö osas peab äh, tööd edasi tegema ning peame selle teema juurde tagasi tulema ning peame üritama olukorda paremini mõista mm, ning jälgima, et me suudaks välja töötada sobiva äh, poliitika ja selleks ka piisavad vahendid. sellega on see päevakorrapunkt lõppenud. okei okay., thank you, Thomas. I suggest. suur aitäh, Toomas we come back. Yeah, yeah, perfect. Thank you. The next is also a joint meeting, no? Yes, yeah. I guess. Oh. It's our beloved NDICI. So, colleagues. kolleegid, lähme nüüd äh, päevakorrapunkti, järgmise päevakorrapunkti juurde ma paluksin nüüd viisakalt, et meie Afgaani eh, külalised jätkaks eh, oma vestlusi ruumist väljaspool. härra Šikovski. Gospodin. Panie. So Let's immediately move on. Läheme siis edasi nüüd. ning äh, teeme, see, peame, arutame seda punkti sõprade ja kolleegidega Arengukomisjonist. päevakorrapunkt on naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi loomine. ehk siis taaskord meie palavalt armastatud rahastamisvahend meil toimusid äh, institutsioonide vahelised läbirääkimised Strasbourgis, selle osas peaks meid nüüd teavitatama. palun, et kaasraportöörid seda teeks, et nad räägiks, millest räägiti aruteludel komisjoni ja nõukoguga ning ma olen äärmiselt õnnelik selle üle, et läbirääkimised nüüd juba toimuvad kõik meist soovivad äh, võimalikult äh, kiireid tulemusi, et uus instrument võetaks kiiresti kasutusse. samas on Euroopa Parlamendi delegatsioon öelnud, et me ei soovi instrumendi sisu osas järeleandmisi teha ajanappuse tõttu. nii et enne kui ma annan sõna äh, kaasraportööridele, annan sõna Toomas Tobele, et ta äh, äh, et ta tutvustaks meile seda temaatikat ning eh, annan sõna ka mingil hetkel ka kaasraportööridele, aga kõige parem oleks siis sellest rääkida kõigepealt nende ICI-ga ja siis anname sõna eh, kaasraportööridele. meil on pool tundi aega ning annan sõna Toomasele. aitäh tegemist on väga olulise teemaga meie komisjonide jaoks. Äh, poli-, positiivne on see, et oleme saatnud sõnumi komisjonile ja nõukogule, et äh, parlament on valmis varakult läbirääkimisi alustama. see on vajalik, võttes arvesse, kui keeruline teema see on. ning äh, samas peaksime valmis jõudma enne praeguse finantsperioodi lõppu. nagu oleme seda paar korda juba öelnud, on meil vaja Euroopa Liidu Nõukogu seisukohta kätte saada enne MFF-i kohta, enne kui parlament saab oma arvamuse välja öelda. enne, ilma pikemalt viivitamata anname sõna kaasraportööridele. niisiis Charles Gurens lahkus äh, ja annan sõna härra Kaalerile. jah, ta palus äh, mul ka tema hinnangu esitada. kallid kolleegid, meil on hea meel selle üle, et me oleme alustanud kolmepoolsete läbirääkimistega ning äh, see peaks paika panema äh, ka Euroopa äh, välisabi ulatuse kahe tuhande kahekümne esimesest kahekümne seitsmenda aastani. meie delegatsiooni juhtis äh, härra McAllister äh, ning osalesid ka kaks kaasraportööri, osalesid ka raportöörid eelarve ja naisõiguste komisjonist ning ka variraportöörid Ahvetist ja Devest olid vaatlejatena kohal. nõukogu poolt oli kohal Rali Troos, kes esindas Soome eesistumist. komisjoni delegatsiooni juhtus rahvusvahelise koostöö ja arenguabi äh, peadirektoraadi esindaja. iga delegatsioon tegi esialgseid äh, avaldused, äh, mis olid seotud strateegiliste prioriteetide ja ootustega me ei ole veel alustanud otseseid läbirääkimisi määruse teksti osas. meil on hea meel öelda, et me töötasime välja töömeetodid ning ka esialgse kohtumiste kalendri aasta lõpuni. ning liigume edasi e, e, erinevate temaatiliste klasterite kaupa. E, alustame lihtsamatest, jätkame raskematega. igatahes me kõik soovime kiiret teisest lepet, mis eh, oleks vastuvõetav kõigile osapooltele. meie töötajatele anti korraldus liikuda tehniliselt edasi ja valmistada tekst ette kolmepoolseteks läbirääkimisteks viiendal detsembril, kus me peaksime kokku leppima määruses sisulises esmases osas kui võimalik, eh, saavad komisjoni esindajad esialgsed eh, tulemused eh, nelja tulbalises tabelis ning saadame selle täiendatult edasi pärast iga läbirääkimeeste vooru. eesistujariik ütles, et määruse nimi on liialt keeruline ja seda tuleks lihtsustada seda tehakse ilmselt läbirääkimiste lõpuks. Teie soovitused oleks teretulnud. ehk siis lõpetuseks tegeleme ristimisega. kuna äh, mandaadis on mitmesuguseid ajutisi sätteid, mis sarnanevad Euroopa Parlamendi äh, seisukohale, oleme kokku leppinud, et kolm IPO kolm äh, variraportööri proua Žovko eh, ja härra Pitsula kaasatakse täiel määral läbirääkimismeeskonda, kui eh, neid elemente hakatakse arutama. seega oli siis, eh, see oli siis Charles Göransi poolne panus. suur aitäh, Michal Kaaler, kes soovib veel sõna. kaasraportöörid Maria Arena. suur aitäh, suur aitäh Michalile Äh, selle ettekande eest. ma arvan, et on oluline ka meeles pidada seda, et Euroopa Parlament äh, on täiesti teadlikud sellest, kui tähtis instrument see on. oleme teadlikud ka sellest, kui keerulised on läbirääkimised, on mitmesuguseid eriarvamusi parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel, kuid loomulikult äh, peame meeles ka erinevaid põhimõtteid Euroopa Parlamendi seisukoha juures. esimene neist puudutab Euroopa eh, Parlamendi hinnangut eh, eh, planeerimise põhimõtetesse ning kiiretesse valikutesse kriiside puhul. teine põhimõte puudutab demokraatlikku kontrolli tulevase programmeerimise osas ja mida instrument peaks sisaldama, kas kõik on sees või miskit pole sees? seks, segumisinstrumente tuleb lihtsustada, ei ole seega no, aega keskenduda seni tehtud ettepanekule. rääkisin mitmesugustest äh, erimeelsustest kui ka ühisarvamusi, näiteks äh, parlamendi seisukoht ning nõukogu seisukoht, isegi kui tegemist on äh, osalise mandaadiga eelkõige selleks, et kahe tuhande kolmekümnenda agenda ja jätkusuutliku arengu agenda äh, küsimuses edasi liikuda, eelkõige vaesuse väljajuurimisel. samuti äh, üritame äh, ka sihtindikaatorid välja töötada, tahaksin siin meenutada riigipoolset arengu abi, mis läheb üheksakümne kahest üheksakümne viie protsendini ja ka eh, riigi abi null koma seitsme protsendini tõstmiseks ning eh, ka kliima ja bioloogilise mitmekesisuse küsimuses peaks eh, jõudma neljakümne protsendini instrumendist ning samuti tuleb arvesse võtta soopõhiseid aspekte. me konstateerime ka suurt konvergentsi nõukoguga inimõiguste kaitse, demokraatia ja hea juhtimistava kaitsmiseks. kuid parlament läheb kaugemale ja teeb ettepaneku ka eh, eh, abi eh, katkestamise klausli sisseviimist, kui ei austata demokraatiat, inimõigusi ja samuti ka aatomienergia turvalisust, nagu seda öeldi ka ülemkogus möödunud mais. teine raportöör on Rasa Juknevitšene, palun. suur aitäh mõlemale ees, esimehele. ma tahaks rääkida mõningates eh, küsimustest, mis on juba mainimist leidnud, mis puudutab eh, ulatusstruktuuri ja eelarvet, siis oma esimesel lugemisel nõustus parlament äh, ettepanekuga integreerida võimalikult palju elemente eh, geograafilisse sambasse. Eh, see kombineerituna kiire reageerimise eh, reservi ja sambaga. mis puudutab raha, siis teeme ettepaneku nelja miljardi euro võrra kuni üheksakümne kolme miljardi euroni suurendada äh, investeeringuid Aafrikasse ning samuti ka välja valida äh, äh, fondide vahendeid Kariibi mere ja Lää-, Vaikse ookeani suunal. teeme äh, ettepaneku Pan-Aafrika programmi koostamisel, samuti ka AKV programmi väljatöötamiseks, et välja selgitada vajadused Cotonou lepingu järgse leppe väljatöötamisel samuti soovime toetada temaatilist äh, sammast, samuti soovime me ka paindlikkus äh, patja toetada, kaasata äh, vabaühendusi ja inimõigusorganisatsioone, keskendume äh, olulisematele elementidele jätkusuutlikust arengust, tegime üleskutse programmi rahalise tugevdamise osas ehk siis suurendada seda kolmelt miljardilt nelja koma viiele miljardile eurole, mis puudutab Euroopa Jätkusuutliku Arengu Fondi pluss, EFSD pluss, siis puudutab finantsabi kolmandatele riikidele toetajastel parlament EFSD plussi lisamist NDICI kaasamist meie välistegevusgarantiisse ning äh, selle eesmärk äh, on tugevdada EIB-s äh, tegevust välistegevuses. Teie parlament teeb ettepaneku investeerimisakna kasutamiseks, et garanteerida riigilaenusid, mida võiks äh, Eh, välja anda eh, investeerimispank. Eh, ning et võtame ka praegusest programmist mitmesugused garantiid üle, et erafinantsvahendid saaks osaleda selliste programmide finantseerimisel. külastasime Etioopiat ja nägime, kui oluline oleks äh, see, mida ma just praegu ütlesin. samuti soovime EFSD pluss äh, geograafilist ulatust laiendada, äh, rõhutades eriti vajadust abistada Sahara-alust Aafrikat ning samuti ka naabruspoliitikat meie välistegevuse läbiviimiseks. meie järgmised kolmepoolsed läbirääkimised toimuvad viiendal detsembril, nagu öeldi ja lõpetuseks äh, mainiti härra Kaaleri poolt seda, et äh, mõned arvavad, et kui äh, lapsele, et lapsele õige nime valimine on oluline tema edasiseks eduks, kui nimi on nigel, siis lapse elu pole edukas. peame oma beebi nimele hoolikalt valima, arvame, et selline oluline äh, instrument meie välistegevusele, millele on nii suur eelarve eh, eh, väärib eh, lihtsamini äratuntavat ja kasutatavat nime kui see, mis talle praegu on välja pakutud. Raza, thank you. Just. aitäh, Raza. isegi kui me leiame sellele lapsukesele hea nime, on meil suurepärane eh, omadus kõik eh, need nimed ära rikkuda eh, lühendite läbi. peaksime aastaks lühi, lühendid ära lõpetama. nüüd ma annan sõna Mihhail Kaalerile, sellepärast et kõigepealt ta luges ette seda, mida ütles härra Köörents. suur aitäh, räägin lühidalt ja sisuliselt. meie kui läbirääkijad esitasime esmaseid seisukohti, mis võeti vastu märtsil. Eh, nõukogu võttis vastu enda mandaadi juunis, eh, mil lõpetas selle eh, septembris ning mõningad elemendid on Euroopa Liidu Nõukogus, kus need arutatakse ühes mitmeaastase finantsraamistikuga, mis võib-olla siis saadakse valmis järgmise aasta märtsiks, kardetavasti Saksa eesistumise ajal ja kooskõlas Euroopa Parlamendi resolutsiooniga kümnendast oktoobrist eh, kaks tuhat üheksateist palusime eh, eh, vastupidavushinnangut võrreldes praeguste instrumentidega ning selle kooskõlastust Euroopa Parlamendi ettepanekutega. komisjon soovib erinevaid instrumente ühendada Äh, näiteks naabruspoliitika instrumente, mis äh, on, millele on määruses pühendatud eraldi peatükk, see puudutab ka meie arengufondi eelarvestamist, äh, mis, mida nii, niikaua kui mina olen parlamendis olnud, on alati olnud meiepoolne taotlus. see tekitas palju praegu suurema poliitilise mõjuvõimekuse, läbipaistvuse ning samuti ka kuluväärtuslikkuse oleme alati leidnud, et see instrument toetab eh, tulevast eh, poliitikavõrgustikku ja raamistikku. teades, et eh, nõukogu pole endiselt suutnud omavahelistes aruteludes kokkuleppele jõuda, oleme selgelt välja öelnud, et meie jaoks on endiselt tegemist osaga praegusest õigus, õiguslikust menetlusest ning äh, soovime, oleme äh, hoiatanud, mis saab sellest, mis saab siis, kui meid, äh, meile vastu esitatakse feta kompli ning et ceterum censeo, nagu ma viimane kord ütlesin, mina toetan eh, eh, mina toetan lihtsamat nime selle lapsukese jaoks, milleks on siis Global Instrument no see Global Instrument muutub varsti GI-ks, ma olen selles veendunud. kes soovib sõna? Mark Tarabell. aitäh, härra juhataja, ma tahtsin lühidalt sõna võtta, eh, kuulates härra, eh, härra Kaalerit, kes esindas härra Göransit ja iseennast eh, tahaks rõhudalt, rõhutada, et peame olema väga solidaarsed selle parlamendiga, me esitasime oma ambitsiooniga ettepaneku märtsis ja nagu me teame, paljude ambitsioonikate ettepanekutega eh, eh, on tihti nii, et komisjon ja parlament on ambitsioonikad ja nõukogu on see, kes kalikaid kodaratesse loobib ning äh, me tehakse suuri sõnu, kui on vaja tegelikult tegutseda ja raha anda, siis enam ei mm, taheta edasi liikuda, seega peame olema solidaarsed oma kolleegidega, eelmise parlamendi koosseisuga, sest seda hindaksid kõrgelt paljud kolleegid, kes võitlevad vaesuse ja kliimamuutuste vastu. arvan, et peame kasutama juhust et jääda ambitsioonikaks ja solidaarseks ning kui uskuda ka Äh, äh, äh, kui uskuda esimest läbirääkimiste vooru, siis ei antud meile seal midagi, aga esimeses voorus on see alati nii. eilne kohtumine ei olnud positiivne. nõukogu on muidugi alati see, kes jalgu järele veab ning meie peame nüüd vastu pidama ja peame jääma ambitsioonikaks. Thank you, Mark Tarabella. Mark Tarabella järgmisena saab sõna Ute Soom. Thank you uh,. Um, just to uh, go back to the words of. ma tuleks uh, härra Urtasun. tahaksin uh, tänada raportööri ja um, positiivsete sõnade eest, arvan, et meil oli üsnagi ambitsioonikas ettepanek parlamendi poolt ning arvan, et kui äh, asi puudutab ambitsioonikust või äh, võitluses kliimamuutuste vastu või soolise võrdõiguslikkuse eest, siis oleme teinud tublit tööd ära ning arvan, et, et on meie kõigi huvides äh, jääda oma seisukohtade juurde, sest tihtipeale on nii, et parlament on ambitsioonikam kui teised, kuid arvan, et peame seda instrumendi muuda tõeliselt tõhusaks äh, kliimamuutuste vastu võitlemises. nii et meil on siin oma roll mängida, tahaksin rõhutada ühtlasi seda, et mida mainis ka Maria Arena, mis puudutab juhtimisküsimusi, ma arvan, et äh, arvan, et seda instrumenti pole parlamendi poolt piisavalt kontrollitud ning äh, me oleme suutnud olukorda märkimisväärselt parandada, loomulikult on see üks äh, teemadest, mis äh, on kindlasti vaidluskoht komisjoni ja nõukoguga ja arvan, et peame ning äh, see peaks olema oluline. see on oluline just, et säilitada parlamendi kontrolli roll, peame seda kaitsma ja arvan, et äh, see on üks neid äh, hetki, kus äh, parlamendi roll võib olla äärmiselt oluline. tahaksin veel kord tänada kaasraportööre tubli koostöö eest. okei okay., thank you, colleagues. hea küll, väga hea. kas keegi kolleegidest sooviks veel sõna? tundub, et see nii ei ole. nii et annaksin nüüd sõna IPA kaasraportööridele. IPA on muuhulgas samuti eh, ka rahvusvahelise foneetilise tähestiku lühend, aga see tähistab ka meie rahastamisvahendit ja eh, kõigepealt eh, saab sõna esimene kolleeg, palun. aitäh, Dmitri Podovsovko. tegu on väga olulise instrumendiga nagu te ütlesite, me otsustasime, et tuleks edasi lükata neid läbirääkimisi või nii me oleme arvanud, et ootame uut komisjoni presidenti ja jõuame siis õige kokkuleppeni. läbirääkimismeeskord seega otsustas edasi lükata esimesed kolmepoolsed läbirääkimised, esimese vooru ja üks põhjustest oli see, et, et institutsioonide vahelistes läbirääkimistes mingeid edusamme ei olnud toimunud kõigepealt eh, selles, eh, selle teksti eh, projektis jäi praegu sisse veel väga palju sulgusid, see on täiesti vastuvõetamatu, need jäid nõukogu poolt siis sinna sisse. ja sellised nõuded nagu kommunikatsiooni ja nähtavusnõuded on sellised, mida kohaldatakse ainult IPA-le. institutsioonide vaheline leping IPA lisade eh, rakendamiseks, ka nende osas tuleb kõigepealt läbirääkimised pidada. ja ei ole selge, kui ulatuslikud peaksid lisad olema, enne kui me saame teada, kas delegeeritud õigusakte tuleb vastu võtta nende rakendamiseks või siis eh, täiesti eraldi õiguslikke vahendeid rakendada. Eh, nüüd aga kolleeg, palun. Ala, tänke Mr Chairman, dear colleagues. suur tänu, aitäh, härra juhataja ja head kolleegid. väga lühidalt lisan veel natuke sellele, mida proua Sovka juba ütles. läbirääkimised eh, selle uue eh, vooru osas Eh, kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. Eh, läbirääkimised tuleb pidada pärast uue eh, komisjoni ametisse astumist, kuigi komisjon on ainult läbirääkimiste lihtsustaja rollis. oleme me seisukohal, et arutelu peab toimuma uue voliniku kohalolul. ja lõpuks tahaksin öelda seda, et praegu üritame me leida võimalikku kuupäeva, millal võiks toimuda läbirääkimiste esimene voor ja see võiks olla kunagi detsembri keskpaigas, aitäh! aitäh, kolleegid! kes tahaks veel sõna, kas meil on küsimusi, kommentaare teie poolt? seda siis seoses IPA kolmega. tundub, et keegi sõna ei soovi, nii et ma arvan, et jõudsimegi koosoleku lõpuni tänan meie TV-kolleege, eriti Toomast, teda täna siin meiega oli. ja meil jätkub siin praegu äh, koosolek koordinaatorite koosolekuga ja siia võivad jääda ainult need, kes äh, on volitatud sellest osa võtma. aitäh ja kena õhtut!